arutelul osalemast Thank you. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lugupeetud äh, daamid ja härrad, jätkame katkestatud istungit. annan teile teada, et äh, viimati läbi võetud päevakorrapunktide üle toimub hääletus homme kell kaksteist null null. ja enne kui ma jõuan järgmise päevakorrapunkti juurde veel kaks teadaannet. esiteks vastavalt äh, kodukorra punktile kakssada kuusteist neli annan ma teada, et äh, korrektuur, millest anti teada eile täiskogul seitseteist null null, ei ole leidnud äh, vastuhääli ja seetõttu on see kinnitatud ja teiseks juhin teie tähelepanu äh, sellele, et vastavalt kodukorra artikli